Pan przewodniczący. Good afternoon. I'm sorry for being a bit late, but uh... tere päevast, vabandust, et äh, hilinesin, aga meil oli üks protseduuriline küsimus. rahvaparteilt oli palve seoses Guantanamo aruteluga selle teemaga tegeleme me teiseks, aga kõigepealt äh, ütlen, et istung on taas alanud ja me oleme saanud palve härra Borgetselt äh, isiklikuks avalduseks. ehk siis alustaksin seda istu-, jätkaksin istungit äh, tema isikliku seisukoha avaldusega, palun. suur tänu, juhataja täna hommikul saatsin ma parlamendi presidendile härra Schulzile kirja. ja viitasin sõnastusele, mida kasutati esmaspäeval, kahekümnendal mail istungi avamisel ja ma olen edastanud selle kohta oma vabandused ja ma võtan need väljendused tagasi, mida ma ütlesin ja minu, sest minu eesmärgiks ei olnud äh, kedagi solvata, kuigi keegi seda võidi nii käsitleda. ma ei tahtnud kedagi oma seisukohaga solvata. tegemist oli poliitilise rünnakuga ja see puudutas äh, rändepoliitikat ja ka polügaamiat ja muud sellega seonduvat. ma ei tahtnud mingil määral solvata parlamendi aud ega oma fraktsiooni aud, suur tänu! aitäh, härra Borgetsio! ja nüüd äh, teaviksin ma, teavitaksin ma teid sellest, et ma olen saanud Rahvaparteilt äh, palve saja seitsmekümne seitsmenda reegli alusel Äh, lõige sada seitsekümmend seitse üks, selleks, et äh, lükata edasi Guantanamo arutelu neljapäeva pärastlõunal ja ma tahaksin küsida, kas härra Salafranca tohiks, sooviks sõna võtta sel teemal? suur tänu, juhataja! täna hommikul oma fraktsiooni nimel esitasin ma taotluse, et me peame kokku pidama kokkuleppest, mis